aga nüüd saame me alustada hääletamisega. meil on härra Moreira raport hääletamisel, mis puudutab Gröönimaa kaasamist Kimberli protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamisse. me hääletame nimeliselt ja hääletus on sellega alanud. Dámy a pánové, ptám se, zdali jste... Mu daamid ja härrad, kas kõik on hääletanud? Annan paar sekundit teile veel aega. Uzavírám hlasování. Hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. nüüd tuleme teise raporti juurde, jälle on tegemist härra Moreira raportiga ja puudutab Gröönimaa osalemist Kimberli protsessi sertifitseerimissüsteemis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud raport on vastu võetud. järgmine raport on Sharon Bowley, Bowlesi raport, mis puudutab üleminekut Euroopa Liidu krediidi ja otsekorraldustele. nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. järgmine raport on Werner Kuhni raport ja puudutab Kaplinna lepingut aastast kaks tuhat kaksteist. ja see puudutab Terro Molinose kalapüügilaevade ohutuse protokolli aastast üheksakümmend kolm. kes on poolt? vastu, erapooletud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 Äh, igatahes tuleb öelda saadikutel, kui keegi nende kohad hõivab siin saalis. to pro vás rezervována, ale můžete zaujmout jakékoliv jiné místo a své hlasování projevit na jiném místě. Te võite äh, siis mõne teise vaba koha äh, hõivata ja sealt hääletada, te ei pea tingimata teile reserveeritud kohal istuma nüüd on Werner Kuuni raport meil vastu võetud. järgmine raport on Eva Lichtenbergeri raport, eh, nimelt eh, kahekümne üheksas aasta aruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud võeti vastu see raport. järgmine raport on Bernhard Rapkai raport. see puudutab parlamendiliikme Laara Koomi puutumatuse kaitsmise taotlust, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, raport võeti vastu. järgmine raport on Cecilia Wikströmilt ja puudutab parlamenti liikme Spignei Ziobro puutumatuse äravõtmise taotlust. vastavalt lõikele sada seitsekümmend viis saab härra Ziobro sõna. Panie przewodniczący, chciałbym wnosić o uchylenie immunitetu. Jestem... President, ma palun minult e, immuunsus ära võtta Äh, palun see peatada. Äh, ma loodan, et te minu saadiku puutumatuse äravõtmise taotluse rahuldate. okei okay,, dobře. Máte slovo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 immuunsust, siis minu taotlus äh, lükati tagasi täiskogus, härra Rapka ja suurem osa komisjonist leiavad, et äh, mis puudutab proua Comid, kui ta räägib majandusest, äh, siis ta rääg-, toimib Euroopa Parlamendi liikmena ja mina, kui ma rääkisin immigratsioonist, teemast, mis on Euroopa Liidu pädevuses, mind ei käsitletud Euroopa Parlamendi liikmena sellisel juhul, mitte. budeme otvírat debatu k minulému, k minulé zprávě jako takové Äh, me ei taha siin alustada uut arutelu, äh, raportiga me oleme juba ju tegelenud, aga me kanname teie äh, mõtteavalduse protokolli. Pan Žobro upřesňoval pouze svoji žádost. Můžeme... Härra Tšiobro lihtsalt täpsustas oma taotlust. aga nüüd on meil Wikströmi raport, kes on poolt, kes vastu kes jäi erapooletuks, vastu võetud. järgmine raport Bernhard Rapkailt, vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist. kõigepealt me hääletame komisjoni muudatusettepanekute poolt, kes poolt, vastu erapooletud, võeti vastu see muudatustepanek ja nüüd eh, muudatustepanek number kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. järgmine muudatusettepanek kaks ja üksteist komisjonilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd nimeline hääletus. kontrollime üle elektrooniliselt. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek äh, viiskümmend üks ja viiskümmend kaks langevad ära ja nüüd nelikümmend kaheksa ja nelikümmend üheksa, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud järgmisena komisjoni ettepanek, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd nimeline hääletus õigusloomelise resolutsiooni üle, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. nüüd me hääletame proua Essaja raportit. nimelt ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine. muudatusettepanek kakskümmend, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? nüüd hääletame ploki number kaks üle, muudatusettepanek üks kuni üheksateist. ei, see langeb hoopis ära, ütleb koosoleku juhataja, nii et komisjoni ettepaneku üle hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd õigusloomelise resolutsiooni üle hääletame ja nimeliselt hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. edasi eh, Kallo raport autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalne litsentsimine. muudatusettepanek sada seitsekümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? ja nüüd muud komisjoni ettepanek, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja õigusloomeline resolutsioon nimeliselt hääletame läbi, ma avan hääletuse. hääletus lõppes, vastu võetud nüüd on McCarthy raport eh, kriminaalkaristused sisateabe alusel kauplemise, turgudega manipuleerimise korral. Eh, teine muudatusettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? nüüd komisjoni ettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? nüüd hääletame õigusloomelise resolutsiooni üle nimeliselt, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmisena on härra Valani raport, mis puudutab energeetika taristu investeerimisprojekte ja muudatus, ettepanek nelikümmend neli, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame kolmkümmend üheksa nimeliselt, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nüüd neljakümnes muudatusettepanek, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. muudatusettepanek lükati tagasi. nüüd muudatusettepanek nelikümmend neli CP, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek nelikümmend üks, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes muudatusettepanek lükati tagasi, järgmisena nelikümmend kaks nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes muudatusettepanek lükati tagasi, järgmine on nelikümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmisena hääletame komisjoni ettepaneku üle, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. nüüd hääletame õigusloomelise resolutsiooni üle, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja järgmisena on proua Jala Senderi raport, mis puudutab kontrollikoja liiget nimelt muudatusettepanek number üks, kes poolt? ma vabandan, ütleb koosoleku juhataja. me peame tagasi minema eelmise ajala Senderi raporti juurde, nimelt kontrollikoja liikme ametisse nimetamine, härra Klaus Hainer Leene ametisse nimetamine ja me hääletamine, tegemist on salajase hääletusega, hääletus algas, hääletus lõppes härra Lene eh, kinnitati, valiti, võeti vastu härra Leene, lubage, et ma ka oma nimel õnnitlen teid südamest. ja nüüd, mu daamid ja härrad, läheme tagasi proua Jala Senderi raporti juurde, mis puudutab kontrollikoda. ja ma palun, et proua Ajala Sender paariks minutiks sõna võtab seré muy breve simplemente querría puesto que no hemos tenido opción ni oportunidad de hacer un pequeño. ma ei tänan teid ma ei taha rääkida pikalt ma tahtsin kasutada seda võimalust mainida mõningaid aspekte mis võibolla teile huvi pakuvad ma ei taha ärgitada arutelu ma tänan kõiki nende panuse eest sellesse raportisse eriti kontrollikoja liikme ja eriti härra Kalderat kes aitas ellu viia aastate jooksul mitmeid tõsiseid reforme, et muuta Kontrollikoda tulemuslikumaks äh, institutsiooniks, mis suudab kiiremini reageerida oma peamistele klientidele ja parlamendile. lisaks sellele äh, saavutada ka eesmärk, et üldsus usaldaks meie töid ja tegemisi äh, ja et on ka organ, kes jälgib Euroopa eelarve täitmist. selles raportis me üritasime minna natuke kaugemale, äh, viia sisse ka loomingulise aspekti eesmärgiga üritada lahendada äh, negatiivse eelarve täitmise aruande probleemi ja anda Kontrollikojale võimaluse kasutada sellist raamistikku, mis on lähedasem Euroopa poliitilise debati vajadustele härra äh, Leene ametisse nimetamise kinnitamine samuti tõestab seda, et me äh, püüame paika panna kriteeriumid kandidaatide nimetamiseks ja seetõttu ma pöördun teie poole üleskutsega toetada esimest muudatusettepanekut, mille eesmärk on tugevdada veelgi seda, mida me komisjonis oleme püüdnud saavutada. suur tänu! suur tänu ja nüüd saame hääletada muudatusettepanekut number üks. kes on poolt? vastu? erapooletud tagasi lükatud. jah, me võime ka üle kontrollida. hea küll, hääletus algas. hääletus lõppes. lükati tagasi nüüd hääletame komisjoni resolutsiooni tervikuna, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on härra Karimi raport Euroopa Liidu õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsuse proportsionaalsus, parem õigusloome. muudatusettepanek number üks, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. järgmine on teine muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmine on kolmas muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmine on muudatusettepanek kaheksa D nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmine on üheksas nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd neljas nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd viies muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuues muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nüüd muudatusettepanek kümme D, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd lõi esimene osa kolmekümne kuuendast lõikest, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd teine osa, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number seitse on järgmine nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni üle tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. mu daamid ja härrad. nüüd tuleb eh, Itaalia president, sellepärast eh, me teeme nüüd hääletuses pausi kuni kella poole üheni. Is it everything okay? Thank you.